sinise kaardi küsimus, jah, jah. palun, härra Breer. Um, hea kolleeg, ma olen siinsamas. ütlesite, et ei taha, et meie esindatus parlamendis äh, kuidagi vähem legitiimseks muudetakse. kas te Äh, teate, härra Rousseau arusaama ühiskonnast ja sellest, et kodanikud lepivad omavahel kokku valitsuses, mida nad tahavad, kas te usute, et see mõte on ohuks äh, esindus, esindavatele institutsioonidele või olete nõus, et meid valiti siin selleks, et esindada kodanikke ja seda, mida nad soovivad? Teie aeg sai otsa, aitäh! Teil on veel üks äh, küsimus, härra Gonzalez Pons, vabandust. Teil on veel üks küsimus aga kas te tahate ka teisele küsimusele vastata? Äh, see esimene oli väga huvitav, ütleb härra äh, Pons. jah, äh, mina usun esindusse, ma usun kodanike esindamisse. ma usun, et nõukogu ja komisjon peavad konsulteerima kodanikega, sellepärast et tegemist ei ole siin parlamendiga, aga ma arvan, et on teatud vastuolu siin, kui me räägime parlamendisaadikutest, kes on valitud ja kui öeldakse, et neil ei ole vaja konsulteerida rahvaga, siis siin on vastuolu. But... mul on kolmkümmend sekundit. kolleegid, palun. see kõik on väga põnev. vabandage. ma ei tea, mis teie eesnimi on, aga ka teised soovivad osaleda arutelus liig-, kuid liigume nüüd edasi järgmise kõneleja juurde, härra Ruiz de Vesa, sest et meil on ka päris äh, vähe aega. Uh, suur aitäh, lugupeetud juhataja. esiteks ma tahaksin paremäärmuslastest kolleegidele ütelda, et Nemad usuvad, et neil on õigus, nemad teevad, mis kodanikud tahavad ja kõik meie ülejäänud eksime, aga tõsi on see, et nad esindavad kahtekümmet kuni kahtekümmet viit protsenti kodanikest. aga meie äh, äh, hääled esindasid seitsekümmend, seitsekümmend viis protsenti kõikide kodanike äh, häältest, nii et palun arvestagem ka sellega um,. teiseks, kümme aastat pärast Lissaboni kokkulepet Äh, kokkuleppe jõustumist, äh, kui nüüd maailma vaadata, siis äh, mõned juba ütlesid seda, maailm on täiesti erinev sellest, milline ta oli aastal kaks tuhat üheksa. Araabia kevad, Brexit, Trump Ameerika Ühendriikide presidendina, rändevood ja nii edasi. erinevalt kolleegidest, kes rääkisid siin Freudist ja narkootikumidest, rohtudest, siis Äh, ma ütleksin, et me ikkagi mõistame, mis on reaalsus, me teame, milline on välissurve ja me peame reageerima sellele ka Euroopa tulevikukonverentsil. me ei saa ülejäänud maailma ignoreerida. aga me teeme seda koos kodanikega, arutame seda küsimust kodanikega ko ning äh, organiseeritud kodanikuühiskonnaga. väga oluline, et oleks tagatud ka organiseeritud kodanikuühiskonna osalus ma usun, et me suudame saavutada eh, maksimumi, töötades koos vabaühendustega, eh, organiseeritud kodanikega, liikmesriikide parlamentidega ning eh, selle põhjal suudame välja töötada vastused poliitilistele väljakutsetele, mida me enam eirata ei saa. kui me suudame need poliitilised väljakutsed ära määratleda, suudame leida ka õiged vastused, aitäh aitäh, teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis äh, sellele vastama? jah. jah, aitäh, kolmkümmend sekundit. Äh, e, e, suur aitäh. ma tahaksin küsida teilt üht. Maastrichti kokkulepe üheksakümne teisest aastast on ette näinud tsiviil Liidu. miks seda ei juhtunud? miks meil ei õnnestunud seda liitu ellu viia, üks põhjus, palun. Sorry, you have the floor now. Yes, um, I didn't understand the, the question. The, the civic union? Civic Union, ma ei saanud teie küsimusest aru, ütleb äh, kõneleja. Äh, juhataja ütleb, võib-olla saate omavahel seda küsimust arutada Äh, ja number kahekümne üheksa pealt on ka küsimust äh, tahetud esitada. jah, aitäh, tõepoolest, mulle väga meeldib, kuidas arutelu äh, läheb, mulle meeldib see siniste kaartide süsteem, sest mul esimest korda ometigi on meil tegelik arutelu käimas ja see on vajalik, kui me räägime Euroopa tulevikust. ma lihtsalt mõtlesin, et kasutan võimalust ja anda osa ajast sotsialistist kolleegile, kes rääkis kodanike ning vabaühenduste kaasamisest Euroopa tuleviku konverentsi korraldamisse. ma arvan, et see on tähtis, nii et ma arvan, et saan natukene rohkem aega anda talle, et ta sellest räägiks. I... aitäh, jah, ma usun, et esindusdemokraatia toimib, nagu ka kolleeg äh, enne ütles, aga ma ei näe ka mingit vastuolu sellega, et me pidevalt konsulteeriksime kodanikke, me oleme valitud esindajad ja igapäevaselt peame me olema teadlikud sellest, mida tavaliselt kodanikud soovivad, vabaühendused soovivad ja me peame seda tegema ka Euroopa tulevikukonverentsi raames. suur aitäh! meil on äh, nüüd üle kuueteistkümne vaba mikrofoni soovi, rohkem ma neid vastu ei võta. ma üritan jätkata siniste kaartidega, nagu siin öeldi aga järgmine kõneleja kaheks minutiks, äh, palun, Michel Düran. Merci, euh, madame la president. suur aitäh. ma usun, et te kuulsite, milline on parlamendi seisukoht, see on peaaegu ühehäälne. Äh, ja nimelt seisneb selles, et konverents peab olema edukas. tegemist on millegi uuega. meie arutelud on tihti liiga institutsionaalsed olnud nüüd on tegemist aga suurepärase võimalusega. ma tahaksin tulla ka ühe sõna juurde, mida siin kolleegid kasutasid. Te rääkisite julgusest ja see on oluline prantslaste jaoks, te teate, et revolutsionäär Danton kasutas seda ajal, mil Prantsusmaa oli ohus, meil on vaja julgust, veel julgust ja alati julgust. jah, ja tõepoolest, kätte on jõudnud aeg, Euroopa on ohus, seda on öeldud ja selgitatud. me oleme ristteel rääkisime siin Brexitist ja ka muudest ohtudest, mis meie ees veel seisavad. Winston Churchill ütles äh, äh, sõja järel Kleebri platsile, et äh, suured on ohud, mis seisavad Euroopa ees, aga suur on ka tema jõud ja ta peab sellest olema teadlik ja proua Suika, ma pöördungi teie poole ja tahan ütelda veel toetuda Jean Monnet poolt öeldule, nii et tema kui Euroopa loodi ütles, et Euroopa äh, ei ole siin selleks eh, mitte, et liita riike, vaid selleks, et eh, omavahel kokku tuua inimesi ning see sellel het-, praegusel hetkel, kus me siin kokku tuleme, ma vaatangi murelikult kui ka lootusrikkalt nõukogu poole, ma vaatan teie poole, proua Suika, ja komisjoni poole ning ma küsin teilt. selle koja nimel, kes esindab Euroopa kodanikke, ma küsin teilt, vabaühenduste nimel, kes koputavad institutsioonide ustele kodanikuühiskonna nimel. ja ma nõuan teilt, et te ei laseks käest seda võimalust öö, ähm, koos tööd teha kõikide nendega, kes esindavad Euroopa kodanikke. me peame koos tulemusi saavutama, vastasel juhul me kukume kõik ükshaaval läbi, aitäh uh,. kas te soovisite nüüd sinise kaardi küsimust või vaba mikrofoni, kolleeg? Um, meil on sinise kaardi küsimus härra Castaldolt. kas te olete valmis vastama sellele, härra Düran? jah, palun, teil on kolmkümmend sekundit hea kolleeg, kallis Pascal, oleme palju koos töötanud äh, varasemalt erinevates küsimustes, ma tahan teilt küsida järgmist. lugesin, et äh, sellelt konverentsilt oodatakse seda, muuhulgas, et võib-olla ei kaasne sellega aluslepingute reformi, aga kas te usute, et me peaksime võib-olla just võimalust kasutama ja arutama seda võimalikku lepingute reformi? kas me äh, ei peaks seda võimalust ära kasutama, et teatud äh, äh, tasakaalutust parandada institutsioonide vahel. jah, suur aitäh, kallis Fabio! ma tahaksin äh, vastata, lähtudes sellest, mida ütles nõukogu ja mida ütles komisjoni proua Šuiga me ei pea mitte midagi hakkama ette ennustama, me ei tohi midagi endale keelata, me peame lihtsalt üritama äh, läbi viia vajaliku dialoogi ja otsima lahendusi, me teame, et teatud tupikuid on, me teame, et me peame neist kuidagi üle saama ja ärgem kaartlem, olgem julgem, ärgem kaart-, kaitskem Euroopa kodanikke, ärgem kartkem dialoogi, üritagem reformida seda, mis vajab. suur aitäh, lähme edasi, poolteist minutit, eh, proua Delbos Corfield. me ähm, tegeleme selle Euroopa tuleviku äh, äh, konverentsi äh, tekstiga juba mõnda aega ja me oleme praegu kogemas Brexiti esimesi mõjusid Euroopa Liidule loodame, et tegemist saab ol-, olema ainsa äh, lahkujaga Ühendkuningriigi näol, äh, kuid äh, siin parlamendi sessiooni jooksul me oleme arutanud ja hääletanud ka seitsme, artikkel seitse teemal aluslepingust ja see puudutas Poolat ja Ungarit, tundub et Euroopa Liidul ei olegi mingisuguseid võimalusi tegutsemiseks, kui Euroopa Liidu projekti mingi oht ähvardab. Ehm, mulle tundub, et see Euroopa tulevikukonverents on hädavajalik algatus, täname, et ka nõukogu ja komisjon seda toetavad ja Euroopa Parlament saab nüüd otsustavalt äh, asuda seda äh, teemat edasi arendama, me peame olema julged ehm, ja kui see kõik läbi kukub, siis me kõik kanname vastutust, kõik institutsioonid see võib tähendada seda, et äh, on lõpp äh, sidusale ja kaasavale Euroopa Liidule. Äh, paljud soovivad kodanike osalust pidurdada, kuid meie meelest on see suur viga. meie Euroopa Parlamendi liikmed tegutseme väga soodsates priviligeeritud tingimustes, kuid me ei tohi all, alt vedada kodanikke, see, mis leiab aset äh, Äh, Prantsusmaal, Iirimaal ning osadest Prants-, äh, Saksamaa äh, piirkondadest peaks olema meile eeskujuks. me peame tõepoolest huvi tundma selle vastu, mida kodanikud meist ootavad ja muidu ei olegi võimalik selle protsessiga edasi minna koden-, kõneleja mikrofon sulgeti, suleti, kuna ta ületas kõneaja. Cut the microphone ei ole mõtet üle aja rääkida, ütleb äh, asepresident, äh, sest siis pean ma lihtsalt mikrofoni kinni panema, nii et palun pidage kõneajast kinni. aga nüüd äh, pooleteiseks minutiks palun sõna kolleeg Annemansile. aitäh, me ei tohiks siin teemast mööda rääkida, räägime Euroopa tulevikukonverentsist ja selle eesmärgiks peaks olema anda võimalus ja täiesti õigustatult äh, Euroopa Liidule, äh, kui me arvestame ka Euroopa valimiste äh, tulemusi, või siis on tegemist lihtsalt pantomiimiga, kus justkui püütakse lahendusi leida. et äh, me peaksime Euroopa Liitu vaatama laiemalt, mitte kitsamalt, nagu see kahjuks siiamaani on läinud. et näeme, et tegemist on kalli, kasutu, föderalistliku lii-, liiduga, kus on üha enam keskusel kontrollivõimalusi. nüüd kolleeg Bourgeois, palun üheks minutiks, aitäh Euroopa Liit rajaneb demokraatial, esindusdemokraatial. see tähendab seda, et äh, meil on tegemist demokraatlike rahvaesindajatega, et äh, meil on olemas riikide parlamendid ja on Euroopa Parlament. me peame arvesse võtma kodanike seisukohta, vabaühendusi, kuid tegelikult äh, me ei näe, et keegi esindaks rahva huvisid me näeme, et tegutsevad poliitikud, kes võtavad endale vastutuse ja otsustavad ähm, asjad ära. kuid me peame siin lähtuma ka proportsionaalsuse põhimõttest ja seda äh, kahel suunal. meil on äh, vaja Euroopa lisaväärtust, sest muidu lihtsalt äh, otsustavad kõik asjad riigid ise ära, üha enam piire, üha enam piiranguid aitäh, kolleeg Ferreira, palun üks minut. aitäh. Need, kes äh, soovivad Euroopa Liidu jätkumist endisel kujul, peaksid äh, lõpetama selle teesklemise, et nad kuulavad äh, kodanikke inimesed, kes ähm, alu-, kes lepingud vastu võtavad, ähm, kokkuleppeid sõlmivad, äh, mis on kodanike äh, huvide vastased, äh, peavad ise vastutust kandma. vale on järeldused teha juba konsultatsiooniprotsessi alguses ja meie oleme sellise lähenemise vastu. meie oleme siin selleks, et Euroopa tulevikku arutada ilma igasuguste äh, ette määratud äh, eesmärkideta, me soovi, me ei soovi liberaalset Euroopat, mida tegelikult juhivad korporatsioonid, me ei soovi ka militaar-Euroopat, me soovime rahumeelset Euroopat, soovime sellist Euroopat, kus äh, rikkad äh, ei domineeri vaeste üle, me tahame muuta seda Euroopat, milles me elame. nüüd aga härra Puigdemont, palun. üks minut lugupeetud kolleegid, kui me küsime Euroopa äh, tuleviku kohta, siis esimene küsimus on see, kuidas äh, me näeme kodanike rolli. kui me seda küsimust järgnevatel aastatel ei lahenda, siis äh, peavad teised rahvasaadikud pidama samasugust arutelu mõne aja pärast ja see on, meie, meie ettevõtmine on läbi kukkunud, kas me sooviksime, et kodanike hääl tõepoolest midagi maksaks, et nad saaksid otseselt Euroopa demokraatias osaleda? ma ei taha siin äh, ainult äh, olulistel kohtadel istuvate inimeste valimisest, äh, vaid ma tahan rääkida üldse otsustusprotsessist. me peame oma Äh, juhtimisstiili muutma ka Euroopa Liidus, tundub, et praegu on sellest kõigest kasu ainult populistidel ja siin on rahulolematuseks ka põhjused. Äh, me ei tohiks äh, lubada seda, et ainsaks alternatiiviks on euro skeptikute seisukoht, aitäh. härra Puigdemont, kas olete valmis sinise kaardi küsimusele proua Montserratilt vastama? Euroopa on poliitiline projekt, mis rajaneb õigusriigi põhimõtetel ning äh, seadustest kinnipidamisel, see on, ka Hispaania on osa sellest äh, kontekstist, sellest süsteemist äh, Teie olete kohtumõistmise eest põgenenud, te olete õigusriigi põhimõtted kahtluse alla seadnud ning sel, see nädal äh, sai alguse äh, immuniteedi küsimuse arutamisega, keegi ei saa olla äh, seadusest väljaspool, et millisest julgusest me siis räägime? Señora Montserrat yo creo que usted debería respetar las normas que este parlamento proua Montserrat, teie peaksite parlamendi reeglitest kinni pidama ja peaksite arvestama seda, et parlamendi liikmeid eh, samuti süütuse Äh, presumptsioonist lähtudes peaks käsitlema, ma ei tea, miks te selliseid väiteid üldse siin esitate, kas inimesed peavad õig-, äh, seadustest kinni pidama, muidugi. aitäh, härra Tajani, palun poolteist minutit. lugupeetud äh, asepresident. E esimene asi on see, et me peame poliitika läbi vaatama, meil on vaja Euroopat, mis suudaks äh, toime tulla suurte siseste väliste väljakutsetega. meil on vaja ühtset välispoliitikat, ühtset kaitsepoliitikat, me nägime, kui nõrk oli Euroopa Vahemere kriis, äh, kriisi Liibüa kriisi puhul ning äh, Venezuela kriisi puhul Venezuelas me peame ja meil on kohustus vastata sellistele olukordadele. meil on vaja seega tugevat äh, sidusat tegevust, see ei tähenda seda, et me loobuksime liikmesriikide identiteedist või äh, rahvusriikidest. E, Euroopa ei äh, pea olema eesk-, mm, ettekandeks, et ära kaotada väikseid riike, ei meil on vaja ainult poliitiliselt tugevamat Euroopat. ma ei usu, et probleemi oleks võimalik lahendada referendumitega, mis ei ole legitiimsed. ma ei usu, et seda debatti saab lahendada mitte esindusdemokraatiaga, mis tegelikult on vastuolus rahva tahtega, sest rahvas ju valis oma esindajad. ma usun, et parlamendi rolli tuleb tugevdada, parlamendile peab äh, olema õigusloomelise algatuse õigus, nagu kõikidel parlamentidel maailmas. ja sellega lõpetan, sellel konverentsil muidugi peame kodanikke kuulda võtma, kuid peame samuti äh, kuulda võtma valitud äh, saadikuid, nii ka mm, linnapeasid ja regioonide komiteed, aitäh. Mr Silva Pereira, one minute härra Silva Pereira, palun üks minut. E- Euroopa tulevikukonverents on hea võimalus selleks, et kodanikud saaksid äh, uuesti kaasatud Euroopa Liidu projekti, kuid siin peab olema täidetud kolm eeldust. see peab olema tõeline avatud arutelu, kus äh, kõik kodanikud saavad osaleda, kaasa arvatud äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid teiseks, see arutelu äh, peab arvesse võtma kodanike ootusi ja peame rääkima, millised on tõepoolest realistlikult saavutatavad eesmärgid. meil ei ole midagi äh, kasu äh, utoopilistest või eesmärkidest või kaootilistest aruteludest, kus kõike arutatakse ja midagi lõpuks ei otsustata nii et me peame mõtlema, kuidas oleks võimalik demokraatlikult legitiimsel viisil tõepoolest jõuda eesmärgini, et Euroopa oleks õiglasem ja demokraatlikum, mis oleks jõukam ja kodanikke kaasav. kolleeg Haan, palun. noored on Euroopa tulevik, lugupeetud kolleegid, seda te olete arvatavasti valimiskampaanias kõik öelnud. ja nüüd me võiksime selle, need sõnad ka teoks teha. Euroopa tulevikukonverents on ometigi konverents, mis puudutab järgmise põlvkonna tulevikku ja seetõttu peab järgmine generatsioon ka kaasatud olema ja ma loodan, e-, eelkõige ootan äh, lugupidamist äh, Äh, seda ka noorteühenduste vastu. ma tean, et ECR soovis oma muudatusettepanekutega noorte osalust äh, ära jätta, kuid mina ootan, et ka riikide parlamendid oleksid kaasatud ja saatke just noori saadikuid, sest äh, kui me noori sellesse protsenti kaasame, siis me näitame, et me peame lugu nende arvamusest ja et nad ise aktiivselt saavad oma tulevikku Euroopasse kujundada. aitäh! palun mitte vilistada. Äh, härra Puuselaager, palun poolteist minutit. pärast seda, kui ma seda arutelu äh, kuulasin, mul on hea meel, et meil on hea resolutsioon äh,, mis kirjeldab Euroopa tulevikku. ma tahtsin äh, paari asja mainida mis näitavad meile seda, et me tõepoolest mõistame, milles probleem seisneb ja kuna me mõistame probleemi iseloomu, me püüame leida ka lahendusi, nagu härra Verhofstadt ütles ja ka teised ütlesid et meil on tegemist erinevate väljakutsedega, mis on seotud sisserändega, sotsiaalse olukorraga ja me ei saa neid asju ära lahendada, sest meie lahendused on kõik blokeeritud, seetõttu me vajame seda konverentsi, et liikuda tuleviku suunas. teine asi, mis puudutab siseriiklikke huve, siis tõepoolest praegusel hetkel me ei saa kaitsta oma siseriiklikke huve, sest need on Euroopa huvid ja seda on mõistlik äh, mõista enamus selles kojas on tuleviku poolt ja tulevikuni võib ainult jõuda siis, kui me leiame ühise tuleviku terve Euroopa jaoks. ja see tähendab seda, et meil on ühine arusaam, mida jagavad ka kodanikud ja ma loodan, et selle konverentsiga me suudame seda saavutada. suur tänu ja härra Vilimski, palun üks minut. ma vabandan, härra Vilimski aga kõigepealt küsin, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse, kas te olete omavahel selle kokku leppinud? või see oli spontaanne küsimus, kolmkümmend sekundit, palun yes,. suur tänu äh,, härra Pooselaker, te mainisite, et me vajame tugevat resolutsiooni ja ma olen sellega täiesti nõus, aga ma tahaksin kõigile meenutada, et arutelus me räägime resolutsiooni ettepanekust, mis puudutab Ungarit ja Poolat ja praegu siiamaani ei ole mitte midagi juhtunud, kuidas me võiksime tagada, et see resolutsioon, mille üle me hääletame, ei anna meile samamoodi lihtsalt jututuba, vaid me saame tõepoolest midagi ära teha ja see parlament suudab äh, tõesti kaitsta seda, mille pärast meid siia valitud. tegemist on kahe elemendiga, mille abil me saame tagada, et tegemist ei ole ainult jututubaga, kõigepealt on see, et me kontrollime, millised on arutelude tulemused, meil on muudatused alusleppes, meil on muudatused protseduurides ja me saame seda korraldada nii siin kui ka teistes institutsioonides ja me ei lähe altpoolt üles, nagu härra Verhofstadt ütles, vaid me anname informatsiooni kodanikele tagasi ja küsime, kas te olete nõus, kas teie arvates on tegemist heade tulemustega ja ma arvan, et sellisel vastutusega me saame kõik äh, edasi liikuda. suur tänu ja härra Vilimski, palun üks minut. aitäh, te tahate siin võtta Euroopa tuleviku enda äh, kätte ja äh, tahaksin tuua siin ka kaks näidet, mis meie luhtumist, nende ettevõtmiste luhtumist peaksid illustreerima, esiteks räägiksin rändekriisist, aga teisest räägiksin ähm, majandusest, euro küsimusest, räägime ähm, nullintressidest, negatiivsetest in-, intressimääradest ja näeme, et majandus on endiselt nõuk ja nüüd äh, ma ütleksin küll seda, et äh, kui me need kaks teemat kõrvale jätame, siis on meil tegemist veel ühe kriisiga, see on äh, kliimakriis, äh, jah, CO kahe heitmed. ja tundub, et ka seda ettevõtmist iseloomustab läbikukkumine, me näeme, et need teod ei jõua sõnadele kuidagi järele, me ei peaks äh, siin rääkima tsentraliseerimisest, suuremast tsentraliseerimisest, vaid äh, liikmesriigid saavad iseenda probleeme kõige paremini lahendada ja selles ongi võti edukaks Euroopa tulevikuks, aitäh. Um, härra Vilimski, sinise kaardi küsimus äh, proua Kamalt. kas te võtate selle vastu ja palun? härra Vilimski, te ei rääkinud üldsegi asjast, aga tahaksin küsida, et äh, mis äh, on selle, mis räägib selle vastu, et kodanikke sellesse protsessi äh, kaasata. Teie ettekujutus Euroopa Liidust on see, et te olete alati selle vastu, et kodanikke kaasata, sest võib-olla nad tahavad minna veelgi kaugemale Euroopa projektiga, kui teie seda üldse suudate ette kujutada. aitäh teie olete siin kojas äh, uus liige, mina olin juba eelmisel perioodil ka siin äh, saadikuks, me oleme juba mm, mitu-setu korda seda kõike arutanud, kuidas äh, kodanikke kaasata ja kõik soovivad muidugi osaleda selles protsessis, kuid on teatud konsensus siin kojas, et mingeid vastuseid üldse anda, meil oli viis stsenaariumi Euroopa tuleviku jaoks, kuid tänaseks kojas ei soovita siiani midagi selles osas ära otsustada ega ette võtta, nii et äh, selline see olukord siin äh, parlamendis on. härra Bouchardee, üks minut. suur tänu, kümme aastat pärast äh, Lissaboni meil on nüüd tegemist finantskriisiga, sisserändekriisiga, Brexiti kriisiga ja me ei ole suutnud ühtegi nendest ära lahendada ja ma arvan, et see on suurepärane, me räägime siin Euroopa Liidu tulevikust, aga mul on jäänud mulje, et lahendus on see, et me liigume edasi võttes arvesse kõiki probleeme, mida me oleme näinud ja me, meie marsime praegu kuristiku servale. Euroopa tulevikukonverentsist me ei tohi äh, kõiki neid arvamusi kõrvale jätta, mida on siin juba mainitud ja me teame ka seda, et ähm, resolutsiooni eelnõust on mitmed ettepanekud välja jäänud ja meil on tegemist kahe äh, meil on tegemist sanktsioonidega, väga palju kodanikke on kõrvale jäetud, me tahame äh, Euroopa Liitu, mis on vaba, mis, kuhu äh, kuuluvad suveräänsed riigid ja ehk ma tahaksin mainida ühte asja, mis on ära unustatud et kui me räägime tulevikust, siis tulevik on seotud meie ajalooga ja kultuuriga juurtega. sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis seda aktsepteerima äh,? härra Saamerilt. Yes, sir, go ahead. ja ich möchte einer Legendenbildung jah, ma tahaksin äh, rääkida siin teatud legendi ähm, ülesehitamisest, äh, mis viimaste kõnelejate sõnavõttudes on kõlanud, äh, räägitakse, et kedagi on justkui jäetud kõrvale selle resolutsiooni koostamisest. Te ju ise soovisite sellest protsessist taganeda, kõik, kõigile teistele oli see kahetsusväärne, meie oleks muidugi soovinud kõiki fraktsioone hõlmavat resolutsiooni, teie astusite sellest protsendi, protsessist välja see oli teie valik. Lamento disentir, pero yo formo parte también de see on äh, kahetsusväärne, et ma jään eriarvamusele, sest äh, ma olen äh, põhiseaduse komisjoni liige ja ma nägin seda, et ettepanek pakuti välja fraktsioonide poolt, kes rääkisid tihedamast Euroopast, Euroopa föderaliseerimisest ja me pidime selle põhjal esitama muudatusettepanekuid, mida, kuidas me saame muuta midagi, mis on juba kokku lepitud, kui me oleks olnud algusest peale juba kaasatud, siis oleks olnud hoopis teine olukord. ja härra Papadimoulis, üks minut, palun. Ennomeni Euroopi, πιο ελκυστική και πιο ισχυρή, χρειάζεται να γίνει. ja kui me räägime Euroopa tulevikust, siis meil on vaja demokraatlikumat sot-, Äh, sotsiaalselt tundlikumat, ökoloogilisemat ja õiglasemat Euroopat, ainult nii on võimalik äh, kõrvale hoida äh, ohtudest ja sammudest tagasi liikumisest tumeda mineviku poole kui me vaatame paremäärmus, äärmuslaste tegevust, populistide tegevust, siis äh, selles protsessis meil on vaja dialoogi, millel oleks Euroopa Parlamendil tugev roll, aga me ei tohiks piirduda ainult eliit, eliidi osalusega, vaid peaksime kõik äh, kodanikud kaasama, seetõttu meie allkirjastasime kuue poolt selle resolutsiooni, kuigi me oleksime soovinud radikaalsemaid muutusi. ja see Äh, poliitiline äh, strateegia äh, parempoolsete poolt, seda me mõistame hukka, see toob endaga kaasa negatiivsed mõjud. suur tänu, härra Sinšis, palun üks minut. suur tänu ja Euroopa inimesed ja riigid on valmis tegema koostööd selleks, et olla ja tegutseda sel kontinendil edasi, hoolimata sellest, mis praegu siin toimub. täna me, on Horvaatia Vabariigi eh, iseseisvuspüha ja ma peaksin ütlema ka seda, et mul on hea meel kuulda, et eh, mõned eh, juhtivad poliitikud on aktsepteerinud seda, et nad on läbi kukkunud. ja see ongi esimene samm, mis tuleb ära teha Horvaatias, kui toimuvad looduskatastroofid Dalmaatias, siis me tahame kõik olla nendele toeks ja näidata üles solidaarsust, aga Euroopa tasandil ei ole mingit solidaarsust, vaid me näeme äh, opressiooni, me näeme repressiivseid poliitikaid ja ma tahaksin mainida ka äh, äh, rahanduspoliitikat ja Horvaatia praegusel hetkel tahab kasutusele võtta eurot ja meil ei ole ühtegi rahanduse instrumenti, mida meie saaksime kasutada äh, selleks, et korrigeerida intressimäärasid ja vähem, meil läheb kaduma vähemalt kakskümmend viis protsenti meie majandusest ja meie majandus sellega kukub kokku. Euroopa tulevikukonverents on midagi muud äh, kui äh, võimalus populistlikele poliitikatele, meil on võimalus äh, minna edasi, rääkides Euroopast ja Euroopa tulevikust, see võib olla ka võrdsete osapoolte arutelu, mis annab meile tulemuseks hea dialoogi. Äh, hoolimata lõpptulemusest, see konverents on poliitiline protsess ja sellel on oma äh, lisandväärtus, kus me saame äh, uuendada liberaaldemokraatiat, kus on võimalik Euroopa kodakondsusega edasi minna ja et meil on suurem omandustunne Euroopa Liidu osas ja selline avalik dialoog võimaldab Euroopa edasist kasvu, äh, kus hoolitakse kodanikest. ma näen seda konverentsi kui head võimalust täienduseks sellele, mis toimus viimaste valimiste käigus ja aasta kaks tuhat üheksateist valimised äh, võimaldasid meil ühise loo jutustamist, et meil ei ole tegemist erinevate liikmesriikide ja nende lugudega. see tähendas, et meie kodanikud äh, ootavad Euroopat praegu enamat kui varem ja me teame ka seda, ja meie poliitikad ja äh, institutsioonide anname oma panuse, mis puudutab sisserände roolist poliitikat, digitaliseerimist, sotsiaalset võrdõiguslikku konkurentsivõimet ja nõnda edasi. meie kodanikud tahavad osaleda ja reageerida väljakutsetele ja me peame reageerima vastavalt sellele, millised inimesed soovid on, me kasutame seda võimalust selleks, et äh, olla valmis kõike ära kuulama Uh, proua Hübner, uh, sinise kaardi küsimus teile, kas te olete valmis seda aktsepteerima? ei, ma arvan, me võiksime tegeliku aruteluga liikuda mujale. ja proua Grapini, palun. lugupeetud kolleegid, me peame aktsepteerima seda, et uh, see konverentsi ettepanek tulenes kriisist ja me peame kõik tegema ära oma töö. kas me peame seda teemat arutama kodanikega, kas mina usun samuti esindusdemokraatiasse, me esindame kodanikke. kas me oleme teinud äh, piisavalt äh, selleks, et suhelda oma kodanikega, oma valijatega kui meil juhtimissüsteemis, kui mingi meede kukub läbi, siis tuleb leida mingi teine meede ja see ongi selle konverentsi eesmärk. loomulikult me peaksime olema ettevaatlikud, mis puudutab äh, selle konverentsi äh, ja uue platvormi kasutamist, äh, mis toob kodanikke meile lähemale, me peame arvestama siseriiklike põhiseaduse ja parlamentidega kuid see struktuur on juba ettepanekus välja toodud ja mis on nüüd oluline, on rakendamisfaas. oluline on see, et me ei suurenda bürokraatiat ja kulusid, me oleme valmis seda resolutsiooni ettepanekut toetama, me peame seda kõik toetama, siis tegema seda mehhanismiga, mis parandavad kommunikatsiooni kodanikega, suur tänu. härra Göörens, üks minut. suur aitäh mitte sellepärast, et ülesanne on keerukas, ei peaks me konverentsiga pihta hakkama mitte sellepärast, et meie mootor ei tööta, ei äh, tohiks me loobuda eneseanalüüsist. ütleme välja, äh, meie praegune teguviis viib meid ainult teise liigasse. konverents on võimaluseks äh, ühine diagnostika välja töötada, edasi saada sellest halvatusest ning aidata kodanikel oma tulevikku vormida, anda neile hääl ja anda hääl ka noortele. muuhulgas Need, kellel argumente ja motivatsiooni ei ole konverentsi jaoks, siis ma soovitaksin teil äh, inspiratsiooni saada noortelt äh, brittidelt Brexiti kontekstis. suur aitäh, härra Breyer, palun üks minut. lugupeetud asepresident, kuidas meil õnnestub äh, see, et Euroopa Liidu kodanike enamus teeb poliitikat, mitte suurkontsernid, kuidas meie saame eurooplasi äh, ärgitama, ohjad enda kätte võtma, et enam osaletakse os-, otsedemokraatias ja re-, referendumitel. kuidas äh, me saame tagada selle, et Euroopa siiski liiguks edasi, mitte et ei võetaks ta järk-järgult üle äh, marurahvuslaste poolt kuidas äh, uut elu Euroopa demokraatiasse sisse puhuda. siin ei ole võimalik väikeste parandustega midagi äh, päästa. me peame vaatama, kuidas saaksid institutsioonid ennast ise äh, reformida, kuid mõnes mõttes sarnaneb see püüdlustega ennast juukseid pidi soost välja tirida. et meil on vaja tõepoolest kodanike kaasavat konverentsi mis äh, aitaks äh, esile kutsuda ka üle-euroopalise referendumi, kus kodanikud ise saavad tulevikule otsustada. suur aitäh, äh, palun härra Bardell, üks minut. suur aitäh. homme sotsiaalne kaitsev demokraatlikum Euroopa juba kolmkümmend aastat poliitikud laulavad sama laulu ning lubavad asju, mille, mida nad ei täida ükski Euroopa projekt äh, legitiimne ja kestlik ei äh, saa algust, kui ei lähtuta äh, suveräänsuse põhimõttest. Euroopat saab kritiseerida tema struktuuri poolelt, kuid samuti poliitika poolelt. rahva kaitsmine monteliseerimise vastu, üleilmastumise vastu, tehnoloogilised arengud, keskkond me näeme, et Euroopa mudel on äh, tegelikult läbi kukkunud. konkurentideks on Hiina, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, me oleme täiesti äh, võimetud. ma soovin, et äh, tulevikukonverents Euroopa kohta annaks meile võimaluse suunda muuta ja seda radikaalselt, aga illusioone mul selles ei ole. Uh, härra Bardella, teil on sinise kaardi küsimus härra Habibilt, kas te nõustute sellega? jah, palun suur aitäh, härra Bartele, kas te nõustute minuga, et selle konverentsi nimi on eksitav, see peaks olema Euroopa Liidu tulevik, mitte Euroopa tulevik. ja kas te nõustute minuga ka selles, et konverentsi tegelikult ei oleks vaja, sellepärast et Euroopa Liidu tulevik on päris tume ning ilmselt läheb liit lõhki peatselt? Eh, ma ei aja sassi Euroopat, Euroopa Liitu, ma usun, et Euroopa on kontinent, eh, mis eh, on rahvusriikide sünnikohaks ning siin on ka kõige ilusamad rahvusriigid. ja nüüd me näeme, kuidas seda hävitatakse, ma tunnen rõõmu selle üle, et Briti rahvas on oma vabaduse enda kätte haaranud jälle, aga ma arvan, et me ei saa ette kujutada Euroopa koostööd ilma brittideta ja peaks ikkagi plaanima partnerlusi, uut liiki eh, struktuuri koos brittidega. kolleegid, ma jätkan siniste kaartidega, aga ainult üks kõneleja kohta, selleks et debatiga edasi minna. härra Tsiile, palun üks minut, järgmine. suur aitäh kodanikud äh, näevad, et hoolimata rohelisest kokkuleppest võtame vastu äh, protektsionistlikke seadusi ning sunnime äh, veokijuhte tühjade veokitega Euroopas liiklema, siis mis sellest arvata? me räägime Euroopa eelarvest üks protsent, kakskümmend korda väiksem kui Ameerika Ühendriikide oma, kui me vähendame ka liit-, ühtekuuluvusvahendeid ja juba keerukas demograafilises olukorras, siis see lihtsalt viib selleni, et noored lähevad perifeersetelt aladelt rikkamatesse piirkondadesse. erinevused liikmesriikide vahel suurenevad, kodanikud ei usu sellisesse Euroopasse, kui nõutakse rohkem suveräänsust, aga selle tulemuseks on hoopis see, et ainult suured riigid esindavad Euroopat, ega seegi rõõmu kodanikele valmistada. ja kui me usume Euroopa valimistesse ja kui kodanikud peavad nüüd aga hakkama liikmesriikide üleste nimekirjade alusel hääletama, siis ega see ka neile rõõmu ei valmista. me oleme hävitanud kõik hea, mis Euroopas oli. suur aitäh, härra Vilmu Umsen. E Euroopa on äh, armaste ettevõtete ja rikaste liit äh, kõrval on heidetud keskkond, kliima, töö, palgatöötajad meil on vaja aga demokraatlikku koostööd, mis põhineks suhete võrdsusel ja eesmärgiks on teenida kodanike kliimat ja keskkonda. meil ei ole vaja uusi mudeleid ega debatti, mille tulemuses on juba kokku lepitud ning mis tähendab rohkem eh, turgude dereguleerimist ning rohkem tsentraliseeritust. meil on vaja avatud kodanike osalust, kodanike, kodanikuühiskonna osalust ning liikmesriikide parlamentide oma. me oleme nõus resolutsiooni ettepanekuga sellest tulenevalt. paljud kardavad eh, kodanike kaasamist, aga meie eh, peaksime saatma vastupidise sõnumi komisjonile, kui kodanikud ei osale, kui ei ole nende tegelikku kaasatust tagatud, siis kodanikud ei andestaks meile seda mitte kunagi. härra Tais, üks minut. United... lugupeetud äh, juhataja, äh, Ühendkuningriik on selgel teel, palju võimalusi, meil on nüüd äh, kindlus käes, et kahe nädala pärast lahkume Euroopa Liidust. meil on võimalus juhtida oma riiki, nagu ise tahame, mitte nii, nagu Euroopa Liit ütleb meile meil on võimalus kõrget majanduskasvu saavutada, madalaid makse äh, kehtestada ja seda ilma üleliigse protektsionismi ning bürokraatiata. meil on võimalus äh, ausat, mõistlikku rändepoliitikat ajada, äh, mis aitaks meie rahvast, meie majandusi. meil on võimalus kasutada riigiabi strateegiliste tööstuste ning ettevõtete toetamiseks. meie tööd hõive äh, on äh, hea, meie töötuse tase madal, eriti noorte seas. ma teen teile ettepaneku, lugupeetud juhataja, et ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki ja äh, võivad samuti helget tulevikku nautida, kui te haarate kõik jälle ohjad enda kätte suur aitäh, härra Karas, palun. lugupeetud asepresident, lugupeetud äh, volinik, daamid ja härrad, äh, me oleme vähemalt äh, loodetavasti enamuses nõus sellega, et meie tulevik pea, peaks olema tugevamas Euroopa Liidus ja me oleme kõik üks, kodanikud, regioonid, Euroopa kogukond, me peaksime tulevikus tegema endale sõbra, me peaksime muutma kodanikud oma liitlasteks, Euroopa tulevik, Euroopa Liidu roll maailmas peaks olema meie kõigi ühiseks eesmärgiks, me ei tohiks ilma Euroopa Parlamendita enam ühtegi otsust langetada, me ei tohiks rääkida enam ühehäälsest äh, hääletusest. Ehm, algatusvõime äh, oma äh, rahastus, rahvahääletused, ehm, meil on vaja ühtset Euroopa valitsust, mis saaks kõneleda kogu kontinendi nimel ja me saaksime siis rääkida ka ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. meie tulevik äh, nõuab ühtset äh, vastust väljakutsetele, meie tulevik nõuab äh, meilt ühtset, ilma tõketeta siseturgu, nõuab seda, et äh, me kasva-, kaasaksime lahenduste leidmisse ka äh, kodanikke ja võtaksime arvesse nende ootusi. ja seetõttu pean ma ütlema, et äh, tulevik nõuab meilt ka dialoogi, ühtset Euroopa teadlikkust, meie parlamendina peame selleks valmis olema, meie oma miljoni külastajaga, kõrge valimisaktiivsusega ja kõikide protsessis osalejate kaasatusega härra Karas katkestab kõnelejat äh, asepresident, kuna ta on kõneaja ületanud, aga nüüd meie järgmine kõneleja äh, on kolleeg Pisapia, üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja. peaaegu kaheksakümmend aasta on, on möödunud sellest, kui Spinelli et tuli välja manifestiga pärast fašismi aega. täna me näeme, et meil on vaja uuendusi ja konkreetseid samme. Euroopa tulevikukonverents on ainulaadne võimalus ja ilmselt ka viimane, ette leida vastuseid muutustele ning tagada osalus. mitte ainult suured linnad, vaid ka äärealad ning maapiirkonnad äh, peavad olema kaasatud ja tuleb kuulda võtta ka neid, kes ei ole nõus praeguse süsteemiga, selleks on aga vaja, et meil oleks see struktuur, mis suudaks ideed konkreetseteks tulemusteks vormida. me peame samuti kaaluma võimalike lepingute muutmist konverentsi tulemusena, vastasel juhul võib minna meil käest kaduma üks viimaseid võimalusi muutusi läbi viia ning karta on, et sellest võib saada hoopis bumerang, mis lõpuks tabab meid e-, ennast parlamendis. ega see mm, tee, mis ees seisab, ei ole lihtne, aga me peame seda mm, teed käima äh, kaastunde ning kindla meelega suur aitäh, proua Šarantsova, palun üks minut. konverentse o budoucnosti Evropy by neměla řešit nic menšího. Euroopa tulevikukonverents eh, eh, ei peaks tegelema mitte millegi muuga kui meie ühise tulevikuga ja see, kuidas me edasi liigume, eh, sõltub sellest, mida ootavad meist kodanikud ja siin on vaja julgust selles protsessis. viimastel aastatel oleme me kuulnud üleskutseid muutusteks, mitte ükski kolleeg ei ole öelnud, et kõik on kõige paremas korras ja meil ei ole mingeid muutusi vaja. ja seetõttu on hea, et äh, me saame nüüd ka kriitika konstruktiivselt ära kuulata, saame mõelda, mida me kõik saaksime paremini teha, sest mida meie siin Brüsseli mullis näeme, seda ei võeta teistes kohtades eriti hästi vastu, Euroopa on muutumises, Euroopa on mu-, maailm on muutumises, tehnoloogilised, ökoloogilised, julgeoleku muutused, kõigile nendele väljakutsetele peame lahendused leidma, kõige halvem oleks üldse mitte midagi praegu ette võtta, minna edasi nii, nagu varem, see oleks muidugi kõige mugavam lahendus, kuid see oleks lühinägelik lahendus ja vale lahendus, aitäh! Teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas te nõustute sellega, palun kolmkümmend sekundit. proua Sarantsoova, tunnen äh, head meelt selle üle, et äh, mainisite sisulist kodanike osalust. minu küsimus on selles, kuidas te näete seda äh, Äh, sisulist mõttekat kodanike osalust, kuhu oleks võimalikult palju kodanikke kaasatud. Äh, kui kõik sõltuks vaid minust, äh, siis mina sooviksin ainult kodanikke kaasata, noori kaasata, ma räägin Tšehhi Vabariigis nendega tihti ja nad soovivad osaleda, aga me ei ole neile näidanud, kuidas. ja seetõttu peaks nüüd nõukogu komisjon ja parlament äh, ning ka riikide parlamendid kokku tulema ja koor-, kuulama ära noorte seisukohad. kolleegid, Brexit peaks olema meile kõigile hoiatuseks sellest, mis juhtub siis, kui äh, tavalised inimesed äh, on kaotanud kontakti Euroopa Liiduga. muutub väga lihtsaks paremäärmuslastest demagoogidel keda toetavad populistid äh, äh, õhutada euroskepsist ja hirmu. nüüd on hilja, kahju on tehtud, aga oleks täielik tragöödia, kui Euroopa ei võtaks õppust sellest hädaorust, milleks on Brexit. Äh, konverents peaks olema kohaks, kus võtame kuulda kodanike ning kodanikuühiskonna häält. see ei, äh, protsess ei pea jääma ainult bürokraatiaks. on murettekitav see, et suurettevõtted ning lobitöötajad leiavad, et on lihtne mõjutada poliitikat äh, kõikjal. vabaühendused ja tavakodanikud aga tihtilugu ähm, sunnitakse vaikima see Euroopa tulevikukonverents on äh, elutähtis ning on vajalik, et me võimalusest kinni haaraksime, võtaksime kuulda kõikide kodanike hääli mina ja minu koduriik eh, uhkete eurooplastena tahame eh, ka niimoodi edaspidi toimida. Thank you um,. Just briefly aitäh, ähm, kolleeg Huhtasaari, te olete järgmine kõneleja, kuid äh, te soovisite esitada küsimust ja seda ma praegu ei luba, sest ma pean arvesse võtma ka meie ajalisi võimalusi. ma pean praegu äh, lõpetama sinise kaardi äh, küsimuste esitamise võimaluse. meil leiab aset kell kaksteist 12 ähm, pidulik istung ja selleks ajaks peab meie arutelu äh, lõpule jõudma, nii et äh, meil on võimalik selle menetlusega, sinise kaardi menetlusega hiljem jälle jätkata. aga nüüd proua Huhtasaari, üks minut, palun. totalitarismissa. vabandust, äh, ütleb äh, äh, asepresident äh,, keegi soovis esitada kodukorralise küsimuse. jah äh,, proua asepresident, ma siiski äh, vaidleksin vastu teie otsusele, tegelikult on tund aega veel debati lõpuni ju aega. ma saan aru, miks te soovite piirata seda küsimuste esitamise võimalust, kuid mulle tundub, et aega on praegu piisavalt ja ma arvan, et me võiksime siiski arutelu sellisel kujul jätkata. me näeme, et äh, see arutelu tegelikult on elavnenud tänu siniste kaard-, sinise kaardi küsimuste esitamise ja mina siiski äh, ta-, sooviksin äh, jätkata sinise kaardi küsimustega arutelu mulle meeldib sinise kaardi süsteem, ütleb äh, asepresident, kuid äh, ma ei saa lihtsalt lubada seda, et meie arutelu äh, läheb pikemaks ja et lükkuks sellega edasi piduliku istung, istungi algus, me võime hiljem vaadata, kuidas selle aruteluga jätkata, praegu mul ei ole seda paindlikkust, nii et võtke palun minu otsus äh, teadmiseks, võib-olla saame seda süsteemi veel tulevikuks üle vaadata, aga nüüd proua Huhtasaari, vabandust, et teid katkestasin enne. lugupeetud proua asepresident, kui meil on tegemist totalitaarse süsteemiga, siis koostööd tehakse ainult nendega, kes on samal arvamusel. Euroopa Liidu äh, tuleviku idee osas ID äh, fraktsioon jäetud kõrvale. Euroopa Liidu tulevikuprojektis siis on äh, lükatud kõrvale just natsionalism ja Brexit. aga kellele nad on ohtlikud? see ei ole äh, kodanikele ega ka riigi suveräänsusele. selle asemel nad on ohuks Euroopa Liidu sotsialistlikule suurriigiprojektile ja Euroopa Liidu juhtkonnale, kes leiab, et äh, sotsialismi peaks veel kord üle elama Brexit on põhjustanud äh, paanikareaktsiooni ning äh, seega on, äh, on keelatud näiteks parlamendiliikmete lippude kasutamine. kas nüüd peaks kaasama kodanike aruteludesse, kuid see tähendaks ju kõiki inimesi, te ütlete seda, et rahvuslasi ei oodata aruteludesse, aga riigi kodanikke äh, Äh, kodanikke tuleb kaasata, nii et äh, tulevik kuulub meile kõigile. Need, kes nüüd kella vaatavad, äh, näevad, et tegelikult kõneaega ei ületatud, kuna ennem ta katkestati, aga nüüd kolleeg Epnik, palun. me näeme, et resolutsiooni tekst on täiesti selge, me räägime suverään-, Euroop-, Euroopast kui suveräänsest riigist, millel on oma valitsus ja siis on äh, teatud äärealad, aga konservatiivid soovivad teistsugust Euroopat, suveräänsete riikide kogu, äh, kus äh, leiab aset koostöö riikide vahel, kus küll konkurents on liikmesriikide vahel, kuid lõpp, tehakse lõpp sellele suurele bürokraatiale. et me soovime konkureerivat äh, süsteemi. kodanikud peaksid saama enda seisukohta avaldada referendumitel, me ei peaks äh, rääkima igal siin ja seal kodanikega, vabaühendustega, kellel on mingid udused ettepanekud, vaid me peaksime siiski rääkima konkreetselt Euroopa tulevikust, milline on siis see Euroopa, mida kodanikud toetavad, aga nüüd äh, proua Fox, palun üks minut this is the best debate i've listened to in this chamber well chaired madam me äh, räägime siin siirastest äh, sõnavõttudest, mida täna oleme näinud, isegi Kiefer Hofstadt äh, on teatud alandlikkust välja näidanud, et on öelnud, et on teatud probleemiga tegemist. jaa, tõepoolest on probleeme me räägime protsessist, kus lihtsalt pinnapealselt püütakse kodanikke kaasata, kuid tegelikult on see kõik lavastatud inimesed ju avaldavad arvamust pidevalt, äh, peetakse arutelusid ilma bürokraatide abita, inimesed lausa karjuvad oma arvamuse äh, valjul häälel välja ähm, siseriiklikult või referendumitel, kuid siin jäetakse see kõik kõrvale, kui Euroopa Liidu institutsioone kodanikud äh, kriti-, kritiseerivad või kärpemeetmeid kritiseerivad, siis paljud rahvasaadikud ja Eh, institutsioonid panevad käed kõrvadele, eh, ei taha seda kuulata või siis asuvad kohe vastu solvangutele, ütlevad, et eh, kodanike mm, informeeritakse valesti, demagoogid on kõiges süüdi. kui me hakkame kodanikke niimoodi süüdistama, siis kõneleja katkestatakse, kuna ta on oma kõneaja ületanud. proua keegi ei kuule teie mm, sõnavõttu enam edasi, ma pidin teie, teilt mikrofoni ära võtma selleks, et me saaksime õigeaegselt äh, aruteluga edasi minna.